Uh, kallid kolleegid, mu daamid ja härrad. me alustame teise osaga meie komisjoni kohtumisest. ja töötame kuni kella poole kaheteistkümneni, siis on meil koordinaatorite kohtumine. nüüd esimene päevakorrapunkt hommikupoolikul äh, hästi sobib meie kohtumise üldiste teemadega. nimelt me kohtume härra Ville Itelega täna. tema on Euroopa Kontrollikoja juht juhtide hulgast ja vastutab institutsioonide vaheliste suhete eest kontrollikojas. see on meie jaoks ülioluline teema ja tuletan teile meelde, et härra Idale viib meid kurssi eh, parlamendi ja kontrollikoja koostöö seisuga ja räägib sellest, kuidas see koostöö parandab Euroopa Liidu täitevorganite üle teostatavat kontrolli. nagu te teate, me tahaksime ju, et meie õigusloome oleks parem, aga see parem õigusloome mõnikord tähendab vähemat õigusloomet, mitte alati, aga mõnikord küll. ja sellepärast on ülioluline, et me tugevdame oma järelevalvet, kontrolli näiteks selle üle, kuidas õigusakte ellu rakendatakse. ja härra Itele räägib ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tööprogrammist Kontrollikojas ja eriti räägib nendest eriaruannetest, mida Kontrollikoda koostab. ja ma tuletan teile meelde, et eriraportid tuginevad äh, audititele konkreetsetel teemadel Eh, mis vaatavad, kuidas rakendatakse õigusakte, näiteks energiavarustuskindlus eh, ja tuumateemad, tuumaohutus näiteks. Nende kohta tehakse eriaruandeid, aga samuti eh, vaadatakse, kuidas raha kasutatakse tõhusalt ja kui tõhusalt selleks, et maksimeerida Äh, rahakasutuse tulemused ja et kõik toimuks ka õigeaegselt. nimelt raha kasutamine, äh, kuidas me raha kasutamine on väga tähtis teema Kontrollikojale ja ka meile. Äh, nii et täna me vahetame arvamusi Euroopa Kontrollikoja tegevuse küsimuses ja saab teha ettepanekuid kontrollikoja audiitoritele. ja kontrollikoja tööprogrammi. ja härra Itale. me tahame eh, teha ka mõned ettepanekud omalt poolt. nii et alustuseks võib-olla eh, teilt sissejuhatavad märkused härra Itale. ma tänan härra esimees, lugupeetud komisjoni saadikud, mul on väga suur hea meel, et ma saan pöörduda teie komisjoni poole ja see on minu arvates esimene kord, kui kontrollikoja liige siin on. ma kõigepealt tahan lühidalt tutvustada seda teemat ja siis juba huviga kuulan ära teie mõtted ja kui teil küsimusi on, siis hea meelega teen oma parima, et neilegi vastata esimene asi, millele ma tahan viidata, on see, et Euroopa Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu välisauditi institutsioon. me ei ole osa komisjoni sisekontrollisüsteemist ega ole ka mõne teise institutsiooni osaks üks aluslepingus antavad mandaate meile on aidata parlamenti. kui parlament teostab oma kontrolli ülesandeid Eh, Euroopa Liidu eelarve täitmisel ja mida paremini meie oma ülesandeid täidame, seda paremini eh, on lood ka Euroopa Liidu demokraatliku aruandekohustusega. Eh, kaks pikaajalist prioriteeti on just selle ülesande teenistuses. esimene on koondada tähelepanu Euroopa Liidu aruandekohustuse parandamisele, eriti tulemustele ja teine prioriteet on töötada käsikäes meie partneritega selleks, et maksimeerida meie mõju Euroopa Liidu aruandlusprotsessis. nüüd, et olla konkreetsem, tahan öelda, et me tahame asjakohaseid, kõrgekvaliteedilisi ja ajakohaseid tooteid töötamis-, toota, millest oleks abi parlamendile ja et paraneks maksumaksjate raha kasutamine aga isegi parimatest toodetest ei piisa, kui poliitikud neid ei kasuta. ja meie panus aruandekohustuse parandamisse sõltub lõppkokkuvõttes sellest, mida teevad peamised sidusrühmad, äh, teisisõnu ka Euroopa Parlament. selleks, et nüüd parandada meie koostööd peamiste sidusrühmadega, oleme uue parlamendi koosseisuga hakanud otsima viise, kuidas parandada meie auditi tooteid ja mis on siis need meie auditi tooted? kõige paremini on teile teada iga-aastased aruanded, mis avalikustatakse igal aastal novembrikuu alguses. me auditeerime ka viiekümne Euroopa Liidu agentuuri ja muu institutsiooni raamatupidamisaruandlust Need on meie ülesanded, mis on kirjas aluslepingus ja pooled meie ressursid on pühendatud sellele aga ma tahaksin rohkem täna rääkida eriaruannetest, eriraportitest. nimi palju ei ütle nende kohta ja keegi on isegi välja pakkunud, et võib-olla me peaksime muutma seda nimetust, et paremini kajastada, millega siis on tegemist. tegemist on tegelikult tulemuste raportite aruannetega. Need käsitlevad äh, majandust, Eh, ja tõhusust, seda, kuidas Euroopa Liidu poliitikaid ja programme ellu viiakse. Neid kutsutakse ka tasuvusraportiteks eh, ja need on need aruanded, millele me kavandame rohkem ressursse nüüdsest pühendada. meie teine pikaajaline prioriteet on koostöö sidusrühmadega. nüüd, mis puudutab parlamenti, eh, siis see koostöö toimub ja peab toimuma meil kahel puhul. esimene, kui me kavandame Kontrollikojas oma auditi prioriteete ja ülesandeid lähiaastateks, on parlamendi tähtis roll ja teiseks, kui me avaldame oma auditi aruanded Teile ehk meenub, et käesoleval aastal käivitus uus protsess, kus kontrollikoja president on CCC kohtumistel ja eesmärgiks on komisjonide esimeestega dialoogi pidada ja paremini mõista, millised on parlamendi seisukohad tähtsates poliitikavaldkondades. nüüd CCC kohtumiste ajal ja pärast neid, üks selline toimus üheksandal juunil, saime väga huvipakkuvaid ideid meie tulevaste auditite tarvis ja nüüd me viime lõpule oma tööprogrammi koostamist aastaks kaks tuhat kuusteist ja hetkel meil on juba prioriteetide nimekiri koostatud. nagu ma ütlesin, lähinädalatel Kontrollikoda eh, siis viib lõpule kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tööprogrammi väljatöötamise ja siis me saadame ka välja kõigile parlamendikomisjonidele selle teksti. ja minu lõppmärkus puudutab raportite äh, tutvustamist, eriti eriaruannete tutvustamist siin parlamendis teie juures. nagu te teate, me alati tutvustame eriraporteid eelarve kontrolli komisjonile, kontile. aga meie strateegiaks on ka parandada koostööd meie sidusrühmadega ja nii me oleme hakanud igal konkreetsel juhul ka neid aruandeid erikomisjonidele tutvustama Äh, nüüd meie aruannete äh, publik on sellega laienenud ja see on juba ise äranis tähtis. Mm, aga kõige kasulikum on ikkagi see, et äh, erikomisjonid saavad nii kasutada meie järeldusi ja soovitusi, kui nad vaatavad läbi olemasolevaid õigusakte või kavandavad uusi õigusakte on tulnud aeg, et välisaudiitorite aruanded kasutatakse ära täiel määral. vanasti oli nii, et parlament kommenteeris ja reageeris meie iga-aastasele aruandele ja eriaruannetele ja seda eh, eelarve täitmise kinnitamise menetluse raames. nüüd on ajad muutunud, on vaja väga põhjalikult vaadata, kuidas kasutatakse mm, maksumaksja raha ja parlamendil on siin tähtis roll ma loodan, et parlamentki kasutab ära meie eriaruanded oma õigusloomelises ja eelarvelises menetluses. härra esimees, lugupeetud saadikud, me tahame toota eh, õigeaegseid, sisukaid ja kasutajasõbralikke tooteid ja selleks on meil vaja teie panust ja teie tagasisidet kõige kolme aspekti kohta, et millele tähelepanu peaksime koondama äh, Äh, kui me oma tähelepanekud teieni viime ja kuidas kõige paremini teavitada teist meie arvamustest. igatahes ootame teiega dialoogi, mitte ainult täna siin, vaid seda kogu aeg. ja lõpetuseks ma tahan teid tänada, härra esimees, ja tänada teie komisjoni veel kord selle võimaluse eest äh, siin esineda ja nüüd ma ootan teie märkusi, ettepanekuid ja küsimusi äh.. ma tänan härra Itele. nii et kolm küsimust, millele tähelepanu koondada, äh, kuidas tulemusi äh, äh, saavutada, mis oli see kolmas küsimus, äkki te kordate veel üle äh,? kuidas teavitada kõige paremini tehtust? Uh, hästi, kallid kolleegid, alustame siis. kes on see, kes tahab arutelu käivitada, palun? proua Virkunen. ma tänan. härra Idela äh, küsis, kuidas teavitada ja see on väga hea äh, algus, et te tulite Euroopa Kontrollikojast meiega kohtuma. väga tähtis on, nagu te ütlesite Äh, ära kuulata tagasiside ja meie ideed, kui meil on neid välja pakkuda kontrollikojale. ja huvitav oleks kuulda pisut lähemalt, millised plaanid teil on, milline on teie töökava aastaks kaks tuhat kuusteist, kuhu te koondate oma tähelepanu, kas on mingid äh, konkreetsed sektorid, mis pakuvad huvi meie komisjonile, näiteks energeetika või teadusuuringud või tööstussektor ja tahaks lähemalt kuulda ka, et kui te mingid probleemid tuvastate, siis milles on probleemide põhjused, kas sellepärast, et normid stan-, ei ole selged, et meil on probleeme oma õigusaktidega või eh, mis on probleemide põhjused? ja kas on erinevusi liikmesriikide vahel ja kas on mingid konkreetsed sektorid, kus te olete tuvastanud probleemid ja millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata? Thank you very much. ma tänan. härra Borrelli. Sì, grazie Presidente. Giusto <clears throat> due parole di... Suur tänu. me tõesti hindame kõrgelt teie kontrollikoda. me leiame, et see, mida teeb Euroopa Kontrollikoda, on ülioluline selleks, et rahva raha raiskamise vastu võidelda ja suurendada aruandekohustust, see on osa meie poliitilisest DNA-st ja ka sellepärast tuleb ka teie eh, asutuse sõltumatust tugevdada. ma olen olnud parlamendis ainult poolteist aastat, aga meie fraktsioon on väga kõrgelt hinnanud teie algatusi, lihtsalt nimetan ära mõned. kõigepealt on tugevnenud Barroso kaks tege-, komisjoni tegevuse seire. mõned agentuurid on teil tähelepanu all olnud, te olete juhtinud tähelepanu seal huvide konfliktidele ja teinud omad järeldused, esitanud need ja olete analüüsinud ka seda, kuidas ühtekuuluvusfonde ja tsiviilinfrastruktuuride tõhususega lood on ja loodetavasti need auditid ainult tugevnevad, sest see on Euroopa Liidu ja tema kodanike huvides ju. ja loomulikult teil on väga spetsiifiline roll Euroopa Liidu struktuuris. meie arvates teie panus on hädavajalik selleks, et auditikultuur, siseauditite kultuur institutsioonides tugevneks. me toetame teid igati. <clears throat> uh,. Thank you, colleagues. aitäh, kolleegid. tuletan teile meelde, et uh, või pigem, pigem selgitaksin ühte olulist uh, infot, mida härra Idala ka mainis, et tavalisel koosolekul osalevad uh, osalevad, on komisjoni esimeeste konverents, aga nüüd kontrollikoda on soovinud kohtuda eraldiseisvate komisjonidega, mis on, lähtudes siis selle auditi eesmärgist mina kutsusin ta siia et äh, see oleks meile heaks lähtekohaks. kas keegi soovib veel sõna, sest et äh, mul on ka teile paar küsimust härra Idele esiteks meile pakuvad äh, väga suurt huvi, mis on need peamised vead seoses Euroopa Liidu rahade kasutamisega? sest on ju äärmiselt oluline, et me sellele tähelepanu pööraksime. ja teine teema, nagu näiteks Horisont kakskümmend kakskümmend ja COSME programmid, komisjon on ettevalmistusega alustanud, et läbi viia vahehindamist ja meie tahaksime olla paremini ettevalmistunud nende programmide puhul, sellepärast et äh, see on meie komisjoni ülesanne, et komisjoni aruandele üht-teist lisada. kui te saaksite meid selles töös aidata äh, praegu, mitte kunagi hiljem, siis see oleks ka meile väga suureks abiks. võib-olla praegu piisabki nendest kahest küsimusest minu poolt. kas keegi soovib veel sõna? palun. aitäh, härra esimees, aitäh nende märkuste eest ja küsimuste eest. ma üritan siis vastata kõigepealt teie viimased küsimused. Kosme ja Horizon kakskümmend kakskümmend alustuseks ütleksin, et kõik komisjonid võivad alati meie arvamust küsida seadusalgatuste ja muude teemade kohta, kui on vahehindamised programmide puhul. seega ma julgustaksin teid, palun pöörduge meie poole, kui te arvate, et meie saame mingit lisaväärtust anda see ei ole ainult meie ülesanne midagi teha ja siis me ei tea, kas te kasutate seda teadmist või mitte. oluline on ka see, et teie alati küsiksite ja siis meie vastame. lähtudes sellest, mida meie oleme varasemalt teinud. nüüd, mis puudutab neid äh, praegu käimasolevaid programme nagu Kosme ja Horizon, siis me ei ole seda rakendamist veel auditeerinud, sellepärast et nad on väga varases rakendusetapis, seal ei ole veel eriti midagi auditeerida. aga oktoobris kaks tuhat kaksteist koostasime aruande nõukogu palvel, mis puudutas Horisont programmi kakskümmend kakskümmend ettepanekut ja loomulikult seda tuleb natukene kaasajastada, see on pisut vananenud, aga meie iga-aastases aruandes aastast kaks tuhat neliteist, mis avaldatakse järgmisel kuul, seal me vaatame, kuidas Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärgid kajastuvad ka ühtekuuluvusprogrammides ja iga-aastases aruandes kaks tuhat neliteist toome välja ka mõned probleemid, mis puudutab ka horisondi koha rakendamist see kõik siis toimub järgmisel kuul. see on meie kava, aga see on praegu ainult kava tõepoolest, et iga-aastases aruandes aastast kaks tuhat viisteist, mis avaldatakse siis kaks tuhat kuusteist, seal me vaataksime, kuidas komisjon viis läbi kuidas komisjon neid programme on ellu viinud? ja siis küsiti ka, milliseid äh, vigu me oleme tuvastanud. Neid on väga erinevaid. tavaliselt puudutab see meie iga-aastast aruannet, aga see puudutab ka abikõlbulike kulude taotlemist, näiteks käibemaks, mis, mida oleks võinud hüvitada, see on üsna suur viga teine on abikõlbulikud projektid või kasusaajad, näiteks innovatsioonitoetused mitteinnovatiivsetele projektidele. ja VKE-de toetus suurtele ettevõtetele, see on ka üks äh, viga. ja üks suuremaid vigu puudutab alati avalik, riigihankeid ja siin on väga palju näiteid, näiteks lepinguid muudetakse pärast raha saamist, see on tüüpiline eksimus. aga eriaruannetes me vaatame ka neid programme, kuidas on lisandväärtuse andmisega Euroopa Liidule ja kas raha on tõhusalt kasutatud. kui me vaatame seda ulatust, siis praegu toimuvad meil esimeste konverentsil parlamendiga arutelul ja siis me otsustame, mis on need põhilised teemad, mida tuleks auditeerida. loomulikult meil ei ole nii palju ressursse, et me saaksime kogu seda soovide nimekirja läbi käia, me peame mõned teemad välja valima. ja siis keskendume teatud küsimustele ja lähtume siis rahvusvahelistest auditeerimisstandarditest. nüüd plaanime analüüsida seda põgenike küsimust, see on äärmiselt oluline, vaatame seal teatud aspekte ja siis edastame selle info ka parlamendile. see arutelu, kuidas me saame parlamenti parimal viisil toetada, loomulikult äh, komisjon on meie peamine partner, aga väga sageli hea teave ja soovitused erikomisjonidelt aitab anda parimat sisendit ja, ja oluline on ka see arutelude pidamine siin erinevates komisjonides. ma toon mõne näite, mida te palusite tulevaste raportite kohta. selle aasta lõpus ja järgmisel aastal ühte juba mainiti, nimelt energia pakkumise, energiaturu arendamine. nii palju, kui mina tean, see peaks teile huvi pakkuma küll ka siin kojas. ja jaanuaris kaks tuhat kuusteist puudut-, räägime me innovatsioonist ja vahenditest. kas konkreetne institutsioon on siis innovatsiooni parim pakkuja Euroopa Liidus. juunis kaks tuhat kuusteist on ka komisjonil teatud projektid plaanis. ja veel mõned projektid, ma ei tea, biokütuste poliitika, see võib-olla pakub teile huvi, loomulikult see pakub huvi keskkonnakomisjonile, aga ma arvan, et teatud teemad haakuvad ka teiega, neid raudteekaubaveod, see läheb muidugi transpordikomisjoni, aga võib-olla on see huvitav ka teile. ja ma oleksin väga rahul, kui pärast tänast kohtumist siin te pöörate ka tähelepanu mõnele erikomisjoni raportile, sest et äh, ma tean, et kui on kaks kolm eriraportit aastas, siis see on juba väga oluline ja see liiga palju aega ei võta. Need oleksid siis praegu minu vastused. aitäh. kui lubate, üks lisaküsimus ja kolleeg ka soovib ühe küsimuse esitada. minu küsimus on, millises, millistel tingimustel võiksime neid vigu või eksimusi lahendada või peaksime neid või pigem, millal me peaksime neid eksimusi kohtlema pettusena? ja nüüd kolleeg Martin, palun. aitäh, minul on kaks küsimust. ma ei tea, kas see päris täpselt teie pädevusse alla kuulub, aga tõenäoliselt küll. kui me käime koha peal ja vestleme, kuna te rääkisite sellest, et soovite väikesi ettevõtteid aidata. ja tihtipeale me kuuleme, kui keeruline on neil projekte koostada, et Euroopa äh, vahendeid taotleda, nad tihtipeale ei suuda sellega üldse toime tulla. ja tundub, et äh, selleks on teinekord tarvis tööle võtta mm, keegi insener või lihtsalt kõrgetasemeline spetsialist, et neid äh, projekte üldse koostada. ja teiseks, mm, äh, taotlemise aeg ja vahendite saamise, saamine nende kahe, kahe mm, etapi vahel on äärmiselt pikk pikk äh, aeg, nii et ettevõtted lihtsalt ei jõua need ära oodata ja lõpetavad suisa oma tegevuse teinekord. nii et äh, mis, mida teie soovitaksite, et neid menetlusi lihtsustada? tihti on meil siin praegu juttu lihtsustamisest, aga tundub, et see on nagu Lohnesi koletis, et keegi selleni välja ei, kunagi ei jõua ja ma arvan, et see oleks äärmiselt oluline, võttes arvesse Euroopa rolli siin täna you very much. Yeah, thank you. suur tänu. nüüd vastan jälle viimasele küsimusele kõigepealt. esiteks, see on teie otsustada. meie vaatame ainult mõningaid küsimusi ja koostame eriraporteid ja üritame teid aidata ja on mõned raportid, mis on puudutanud VKE-sid, ühte ma juba mainisin. vaatan seda nimekirja, näiteks nagu e-kaubandus, see on juba avaldatud mõned kuud tagasi ja see tõepoolest käsitles seda, kuidas VKE-d saavad kasutada seda eriraha et oma e-kaubanduse olukorda parandada ning äh, siis oli veel üks raport, mis puudutas äh, ettevõtte inkubaatoreid, ka see puudutas VKE-sid lisaks veel Euroopa Liidu mikrorahastamine, Euroopa Liidu rahastamine mikroettevõtetele. üritan siin teisi ka leida, aga igal juhul ma jätan meie kava sekretäriaadi kätte ja siis saate kogu selle nimekirja üle vaadata ja näete, kus me oleme mingite konkreetsete teemadega tegelenud ja siis sõltub juba teist, kas äh, teie raportöör tahab äh, tulla meie juurde, niimoodi see tavaliselt toimib. nüüd äh, küsisite ka pettuste kohta. vead ei ole pettused. eelmisel aastal meie iga-aastase tööprogrammi auditis vaatasime läbi tuhat kakssada ülekannet ja neliteist olid sellist, mis võiks olla pettus. alati sellise kahtluse korral edastame me selle Olafile ja nemad siis äh, vaat-, otsustavad ise, kuidas edasi toimida, aga vigade puhul see, tuleb see vahe sisse teha. ja selge on see, et vahe on sees. nüüd teie küsisite, et millele keskenduda, me vastasime, kuidas äh, mida siis pakkuda, me rääkisime ka eelarve kontrolli komisjonist ja erinevad komisjonid äh, prioritiseerivad neid teemasid ja meie tahame ka olla kursis ja kui võimalik, siis kutsuksime teid ka tulevikus äh, siia arutelule ja kolmandaks, kuidas teavitada kõige paremal viisil, ma arvan, et äh, kohtume uuesti ka konverentsi esimeste kon-, komisjonide esimeste konverentsil ja lisaks on ka teised komisjonid, kes sellega tegelevad, aga ka meie tahaksime olla kursis, et vajaduse korral teiega ühendust saada, seega suur tänu, et täna siia tulite, aitäh nende selgituste eest ja jätkame siis äh, kontrollikojaga koostööd ka tulevikus, aitäh! head kolleegid, nii palju siis meie esimesest punktist täna ja nüüd lähme edasi elektroonilise hääletuse juurde. me peaksime alustama sellega kell kümme. aga härra Roger Helber, palun, ma saan aru, et teil on protseduuriline märkus. ma tahtsin tõstatada teema punkti küsimustes ja äh, ma ei tea, kas mul on õigus seda teemat praegu tõstatada, aga see on paljudele liikmetele palju tuska tekitanud, eriti meie fraktsioonis ja ma tahtsin toetada härra Tamperano märkusi, mida ta väga kaunisõnaliselt viimastel nädalatel teinud on, ehk siis eelmine süsteem tagas stabiilsuse ja kindluse, me teadsime, kus me täpselt asusime, me leiame, et see uus süsteem seda ei tee ja ausalt öeldes, härra esimees, me arvame, et see uus süsteem on loodud selleks, et diskrimineerida väiksemaid fraktsioone ja meie arvates see on päris kurb äh, kui me vaatame, mis on demokraatia olukord siin kojas, seega palun pidage seda silmas ja ma paluksin ka, et kolleegid toetaksid härra Tamberano ja teiste muudatusettepanekuid nagu Barbara Keppeli oma, kui me peame nüüd seda, selle ettepaneku üle hääletama hakkama, aitäh! suur tänu ja koordinaatorid loomulikult arvestavad teie märkustega ja alustame siis selleteemalise kohtumisega kell üksteist kolmkümmend. nii palju siis praegu ja nüüd valmistume siis elektrooniliseks hääletuseks Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh, head kolleegid, daamid ja härrad. meil on hulganisti hääletamist ees ootamas. ja ma kardan isegi, et me võib-olla ei jõua üheteistkümneks sellega valmis aga vabandan, nii et me peaksime nüüd kohe alustama. et ma arvan, et see kestab eh, veidi üle tunni, nii et võtke palun seda arvesse. teeme kõigepealt ühe testhääletuse. kaardid siis palume sisse panna. ja küsimus on kas teile meeldib pidada meie koosolekut siin suures istungite saalis? hääletus on alanud Has anybody voted? kas mõned on hääletanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. You see the result. ja tulemused on ka teie ees ekraanil. nüüd läheme esimese raporti juurde nüüd olete valmis. meie asejuhataja, kolleeg Henkel sooviks äh, paar sõna öelda eilsete kuulamiste kohta. jah, aitäh, mul oli hea meel äh, asendada teid eile ja juhatada digitaliseerimise äh, teemalist kuulamist ja meil oli seal kolm äh, professorit kõikjalt Euroopast, üks äh, ametiühingu juht, kes tuli kaugelt. meid ei olnud just väga palju, aga sellest ma ei tahtnud rääkida täpselt, kuid sellegipoolest ma ütleksin, et see ei ole, sellega me ei näita just lugupidamist äh, üles ja mitte keegi ka sellest fraktsioonist, kes üldse ettepaneku, vastava ettepaneku tegi selleks kuulamiseks, ei olnud suvatsenud kohale tulla well,. Uh, jah, meie äh, aseesimehel on täiesti õigus. kuna, kui me teeme ettepaneku kuulamiseks ja kutsume kohale lugupeetud isikuid kõnelema ja meie kohustus siin parlamendis on siiski ka ise kohale tulla. aga nüüd, head kolleegid, läheme esimese raporti juurde meie nimekirjas see on siis esimeseks lugemiseks koostalitlusvõimealased lahendused Euroopa haldusasutuste ettevõtete ja kosa, kodanike jaoks, ISA kaks. koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend. meie raportöör on Carlos Sorinio. meil on siin üks äh, nimeline hääletus. hääletus on alanud The, has, has everybody voted? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. The result is quite clear. tulemus on selge, täname raportööri. nagu te mäletate, me arutasime seda kolme institutsiooni, institutsiooniga ja teiseks üsna sarnane hääletus äh, avatud internetile ligipääsule ja see seostub siis elektrooniliste äh, võrgu, võrgustikega. Euroopa elektroonilise side ühtne turg, raportöör Pilar del Castillo Vera, see on siis äh, teiseks lugemiseks esitatud soovituse projekti vastuvõtmine. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tänan. ka siin on tulemus selge, palju tänu uh, ja õnnitlused raportöörile. järgmine lõpphääletus Euroopa säästva metallitööstuse arendamine. raportöör Eduard Martin. jah, menetluslik küsimus. jah, suur tänu. rahvapartei äh, ettepanek äh, kompromiss number viisteist kohta, kas selles osas võiks olla nimeline hääletus täna? jah, hästi, võtan selle arvesse. hakkame siis peale. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli ja kaksteist on ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitse ja neliteist koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu Äh, kontrollime elektrooniliselt kakskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt kakskümmend neli hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, elektrooniliselt kontrollime. kakskümmend seitse, palun. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. kolmkümmend seitse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 erapooletud. kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt vastu. kontrollime elektrooniliselt, vabandust, kuuskümmend üheksa. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt hääletus on lõppenud. rahvaparteil on üks üleliia kas nüüd on korras? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, seitsekümmend neli. hääletus on lõppenud. vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üks, kaheksakümmend kolm, kaheksakümmend neli, kaheksakümmend viis, äh, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus, ah, siin on tõsi, mu sooline, suuline muudatusettepanek rohelistelt asendada äh, Äh, kasutada transport industry automotive industry asemel. nii et see sobib jah, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt kaheksakümmend kuus siiski soovitakse kontrollida, kaheksakümmend kuus, palun. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, suurt vahet vist ei olnud, nii et tasus siiski kontrollida. kompromiss üheksa poolt. vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud üheksa. kontrollime elektrooniliselt. seitsekümmend üheksa. hääletus on lõppenud vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda ka, üheksakümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Äh, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, üheksakümmend neli. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. üheksakümmend viis hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime siiski, olge head, kompromiss kümme hääletus on lõppenud, tagasi lükatud tasus seega kontrollida. tänan tähelepaneku eest. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa poolt seega muudatusettepanekut kaheksakümmend kaheksa me ei hääleta, see langeb ära. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üks poolt vastu, erapooled tagasi lükatud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kümme poolt, vastu. kontrollime seda, sada kümme, palun. Electronic check, one hundred ten. The vote is closed hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, see ei paista siiski väga selge, kompromiss kolmteist. hääletame elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud muudatus sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime, sada kolmkümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd jõuame kompromissini viisteist, Rahvapartei äh, soovis nimelist hääletust ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. see on vastu võetud sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaheksa poolt, viiskümmend üheksa parandab, eh, vastu võetud, seitse, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend viis, sada kuuskümmend kuus on ühesugused koos, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu. kontrollime seda ka, kompromiss kaheksateist. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend poolt, vastu, kontrollime seda, üks, seitse, null, sada seitsekümmend, hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada seitsekümmend üks poolt sada seitsekümmend viis poolt, vastu. kas te võiksite selgitada, küsitakse, miks sada seitsekümmend üks ära langeb? esimees vastab. kuna sada seitsekümmend võeti vastu ja siin on kirjutatud, et kui see vastu võetakse, siis üks seitse üks langeb ära sada seitsekümmend kolm, sada seitsekümmend neli langevad samuti ära, seega oleme jõudnud saja seitsmekümne viienda juurde. ja kõigepealt nüüd sada seit-, nüüd siis sada seitsekümmend viis, kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt, sada seitsekümmend viis. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend üheksa, sada kuuskümmend üheksa, parandab, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu. kontrollime, sada seitsekümmend kuus. The vote is closed. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada seitsekümmend seitse. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada üheksakümmend kuni sada üheksakümmend kolm, kõik koos, kes on poolt? vastu. kontrollime siiski hääletus on avanud, alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa, poolt, vastu. erapooletud, kontrollime. sada üheksakümmend üheksa. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kakssada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime siiski. kakssada seitseteist, hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kakssada kaheksateist. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu. kontrollime, kakssada kakskümmend kaks. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. kompromiss kakskümmend kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üheksa ja kakssada kolmkümmend hääletame koos, kes on poolt? vastu erapooletud, kontrollime kaks, kaks, üheksa, kaks, kolm, null. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kaks, kaks, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kakssada kolmkümmend kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend neli kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, teine osa langeb ära. kuna see oli kompromiss kakskümmend neli, mis võeti vastu, nii et teine osa langeb ära. kakssada nelikümmend üks ja kakssada nelikümmend kaks ühesugused koos, kes on poolt, vastu, kontrollime kaks muudatusettepanekut, kakssada nelikümmend üks, kakssada nelikümmend kaks, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kakssada viiskümmend üks, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaks, viis, kolm poolt, vastu. tundub, et on tagasi lükatud, aga kontrollime siiski. kakssada viiskümmend kolm. The vote is closed. Rejected. hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu. kontrollime. kakssada kuuskümmend kaks. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu kontrollime kakssada kuuskümmend kolm, kontrollime elektrooniliselt. I close the vote. Rejected. Compromise twenty. kompromiss kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. We check compromise twenty kompromiss kakskümmend üheksa, kontrollime üle. vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus. loomulikult elektrooniliselt, nimeline hääletus, elektrooniliselt hääletus algas hästi, hääletus lõppes vastu võetud, nagu te näete, nelikümmend seitse poolt, üksteist vastu, kolm jäid erapooletuks. nii et õnnitlused meie raportöörile, kolleeg Eduard Martinile. niisiis. nüüd on härra Levandovski raport, mis puudutab kapitaliturgude liitu ja tõhusamat raamistikku Euroopa Liidus finantsteenustele kokkuvõte eh, finantsteenuste regulatsioonist. jah, alustame. esimene, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle esimene muudatusettepanek. hääletus lõppes tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse. esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime siiski üle, esimese osa, muudatusettepanek seitse, esimene osa, hääletus lõppes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 kontrollime üle üheteistkümnenda. lõpetan hääletuse, tagasi lükatud kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kolmkümmend üks. hääletus lõppes, tagasi lükatud, üsna selgelt, kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud. kontrollime üle, palun näidake korralikult käega, sest ma ei näe siin midagi. kolmkümmend kaks, kontrollime üle. hääletus lõppes. vastu võetud, palun korralikult kätt tõsta. kolmkümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, kontrollime üle, kolmkümmend neli. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, nelikümmend kaheksa. nelikümmend kaheksa. hääletus lõppes. tagasi lükatud, kolmkümmend, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu kontrollime üle viiekümnenda. hääletus lõppes. vastu võetud, korralikult kätt tõsta, kolleegid. ma tean, et te olete kole väsinud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, viiskümmend üks. hääletus lõppes tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu. viiskümmend kaks. kontrollime. hääletus lõppes. tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa. siin oli soov kuuelt, kuue fraktsioonilt, et me hääletaksime eraldi, kuue palvel viiskümmend kaheksa, viiskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, seitsekümmend. kontrollime seitsekümmend. hääletus lõppes. vastu võetud, seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu. kontrollime üle, seitsekümmend kaks. seitsekümmend kaks, elektrooniline hääletus, hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja lõpphääletus, elektrooniline lõpphääletus. hääletus algas kas kõik on hääletanud? üks rahvapartei liige on üle. hästi. viiskümmend olid poolt, kaheksa vastu, kuus jäid erapooletuks. kolleeg Levandovski, meie õnnitlused Jaanus Levandovskile. suur tänu. ja nüüd edasi viimase hääletusnimekirja juurde, tegemist on suulise küsimusega. On... suuline küsimus eduka andmepõhise majanduse suunas. meie raportöör on Barbara Kappel tegemist on suulise küsimusega ja lõpp elektrooniline hääletus suulise küsimuse teemal. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. viis jäid erapooletuks, kõik teised olid poolt. ja nüüd resolutsiooni ettepanek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 erapooletud, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime üle nelikümmend üheksa. hääletus lõppes. vabandust, aga ma ei näinud teie käsi. vabandan, üheksas kompromiss, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, kolmteist kompromiss poolt, vastu, erapooletud, neliteist kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli, seitsekümmend neli, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, see oli kompromiss üheksateist. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, kontrollime üle. elektrooniline kontroll, hääletus lõppes. tagasi lükatud, kakskümmend kompromiss poolt, vastu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 kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu. kontrollime üle, sada viiskümmend kuus. hääletus lõppes. tagasi lükatud, üks viis viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks kuus neli poolt, üks kuus neli ja üks kuus viis on identsed, hääletame mõlema üle, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks kuus kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks kuus seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks kuus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, kontrollime siiski üle. üks, kaheksa, kaks. üks, kaheksa, kaks, elektrooniline hääletus, hääletus lõppes. vastu võetud, kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kolm, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime üle, kompromiss kakskümmend kaheksa, kakskümmend kaheksa, kontrollime üle, et kindlad olla. hääletus lõppes, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kaheksa A, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üheksa poolt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 enne kolmekümne üheksandat kompromissi kaks, kaks, kaheksa muudatusettepanek tuleb läbi hääletada, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaks, kolm, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kolm, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, neli, üks poolt, vastu, erapooletud kaks, neli, üheksa kontroll, kaks, neli, üks kontrollime üle, kaks, neli, üks kontrollime üle. hääletus lõppes. tagasi lükatud, kompromiss neliteist. Against. vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, neli, kaks, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus, hääletame elektrooniliselt. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. nelikümmend poolt, viis vastu. õnnitlused raportöörile nii, head kolleegid. nüüd on meil koordinaatorite koosolek, aga teile kõigile on väga oluline, et kell kolm täna pärastlõunal, kui meil on ITRE ja IMCO komisjoni ühine koosolek. daamid ja härrad, head sõbrad teile infoks, et meil on IMCO komisjoni ühine koosolek täna pärastlõunal kell kolm. me peame igal juhul kohal olema. meie esindatus peab olema väga hea, ehk siis sada protsenti on kõik kohal. selge, nii, nüüd tuleb siis koordinaatorite koosolek